kõigepealt eh, Keith Swinburne'i raport Euroopa Keskpanga volitused kehtestada sanktsioone ja teiseks eh, Gaultieri raport statistilise teabe kogumine Euroopa Keskpanga poolt. kõigepealt eh, raportöörid, igaüks neli minutit ja kõigepealt härra Gaultieri. aitäh, härra president, lugupeetud volinik. parlament te kutsute üles kuulamismenetluses äh, võtma seisukohta, mis puudutab äh, määrust, äh, statistilist teabe kogumise määruse läbivaatamist. tegemist on määrusega, Mm, mis näeb Euroopa Keskpangale ette võimaluse kehtestada sanktsioone ja äh, parandab Euroopa Keskpanga võimekust äh, statistilist teavet koguda. tegemist on ka ühtse järelevalvemehhanismi kehtima hakkamise tulemusega Euroopa Keskpank saab uued pädevused ja seetõttu peab, äh, peavad Ähm, muutuma ka statistilise teabe kogumise meetodid ja töötlemise meetodid. kui see määrus on kehtima hakanud, siis saab Euroopa Keskpank kasutada selliseid äh, süsteeme, mis on usaldusväärsed, nagu, mida kasutavad ka äh, liikmesriikide keskpangad, kellel on järelevalve ülesanded. Euroopa Keskpangal on ka võimalus edastada statistilist teavet siseriiklikele asutustele, kes vastutavad finantssektori stabiilsuse ja järelevalve ülesannete täitmise eest ja ka Euroopa stabiilsusmehhanismile. ja teabe kogumine peab toimuma vajalikul üksikasjalikkuse tasandil ähm, majanduskomisjon toetab Euroopa Keskpanga ettepanekuid ja täiendab neid omalt poolt äh, muudatusettepanekuid, mida mina raportöörina esitasin, äh, on suunatud sellele, et äh, andmeid oleks võimalik sihipäraselt edastada ja oleks võimalik kaitsta nende konfidentsiaalsust. ühe muudatusettepaneku puhul on tegemist sellega, et kehtestatakse kohustus äh, liikmesriikide statistikaametitele ja äh, ametitele, kes saavad selle teabe, äh, võtta kõik meetmed, et kaitsta andmete konfidentsiaalsust. majanduskomisjonis esitati ka, võeti vastu ka teisi muudatusettepanekuid, mis äh, sisaldavad kohati asju, mida Euroopa Keskpanga dokumendis ei ole. tegemist on ähm, Äh, läbipaistvust puudutavate asjadega, näiteks et Euroopa Keskpank peab äh, Äh, avaldama andmeid ja äh, tegemist on ka toorandmete nõudega ja proportsionaalsuse põhimõtte kehtestamisega, kui tegemist on statistiliste andmete avaldamisega ning äh, käsitletakse ka sanktsioone, eristatakse mm, hooletusest tingitud või siis ähm, tahtlikku mm, toimimist ning äh, nagu öeldud, vaja on tagada proportsionaalsus. tegemist on äh, järelevalvekohustuste tugevdamisega Euroopa Keskpanga ja Pangaliidu puhul. ma loodan, et äh, parlament võtab vastu majanduskomisjoni äh, muudatusettepanekud, et äh, nõukogus oleks kiiresti võimalik vastu võtta see määrus. ma loodan, et äh, see raport võetakse suure häälteenamusega vastu. ma tänan variraportööre ja mm, teisi kaastöötajaid. ma loodan, et nõukogu võtab arvesse majanduskomisjoni soovitusi. oleks edustaja Swinburne suur aitäh, järgmiseks saab sõna proua Swinburne, teil on maksimaalselt neli minutit suur aitäh, lugupeetud äh, president, tulemas teile, volinik Hill, kõigepealt ma tahaksin äh, tänada härra Johan van Overfelti selle suurepärase töö eest, mis ta esialgse raporti koostamisel äh, tegi, enne kui ta parlamendist lahkus, selleks et Belgia rahandusministri kohal tööd alustada. ja ma olen selle raporti koostanud tema meetodite ja visioonile tuginedes. ma tahaksin tänada kõikide fraktsioonide raportööre koostöö eest selle raporti kallal ja vaatamata erimeelsustele pisikestes asjades ma loodan, loodan, et hea tahe ehm, peegeldub selles, et homme see raport ehm, läbi hääletatakse. Euroopa Keskpanga roll on olnud keskne selle asemel, et lihtsalt eh, rahanduspoliitika valdkonnas tegutseda, oleme me andnud talle ülesandeks ka Eurotsooni suuremate pankade üle järelevalvet teha ja need pangad, mis on väljaspool Eurotsooni, võivad ka ühise järelevalvesüsteemiga liituda. pangandusliit eh, on eh, põhimõtteliselt muutnud Euroopa Keskpanga rolli. Euroopa Keskpank peaks olema edasi ka sõltumatu riiklikust rahanduspoliitikast, aga oluline on see, et tema uus roll kui pangandusjärelevalve asutusena Ehm, et selles rollis on ta ka ehm, aruandekohustuslik ehm, meie äh, oleme astunud suuri samme edasi, kui me räägime info jagamisest äh, parlamendiga, äh, selleks, et teatud määral demokraatlikku aruandluskohustust oleks tagatud selles protsessis. läbipaistvus ja aruandluskohustus peab olema tagatud kus iganes võimalik. esialgses versioonis siin raportis oli öeldud, et kui Euroopa Keskpank sanktsiooni kohaldab, võib ta otsustada, kas see sanktsioon avalikustatakse või mitte. ei olnud sellega seotud ühtegi tingimust, küsimust või ajapiirangut, tema sai otsustada, kas see asi avalikustada või mitte. ma näen, äh, miks mõningatel juhtumitel äh, selle avalikustamisest keeldumine võib olla vajalik, et sanktsioon on ähm, kohaldatud näiteks selleks, et hoida ära laiem kriisisituatsioon või äh, inimeste tormivaks pankadele, aga selline olukord ei tohiks normiks saada. tavapärane peaks olema teabe avalikustamine Ähm, ähm, suured trahvid ei pruugi ähm, tekitada probleeme ettevõtetele, kuid ajalehtede esikaantel olemine võib seda siiski teha. meie oleme teinud ettepaneku kolmeaastaseks ajapiiranguks selleks, et Euroopa Keskpank ei saaks oodata kauem kui see tähtaeg mm, äh, tulemaks välja informatsiooniga avalikult, et nad on äh, sanktsioone kehtestanud. me ei ole kahjuks äh, leidnud veel kompromissi siiani. mina usun põhimõtet süütu, kuni süü leiab tõestust ja seetõttu Äh, äh, kui äh, me leiame, et me, me, mina leian, et kui otsus võib edasi kaevata, siis meil peaks olema pikem periood selle küsimusega tegelemiseks ja me ei saa tugineda ainult süüdistustele, mis hiljem apellatsioonimenetluse käigus äh, võib-olla mm, tühistataks Äh, ja äh, see sanktsioneerimise režiim peab olema selline, et Euroopa Keskpank saaks tõhusalt oma tööd teha, ma loodan, et suur osa fraktsioone siin parlamendis äh, toetavad seda tsentristlikku lähenemist, mis nõuavad rohkem läbipaistvust, eriti mis puudutab Gualtieri raportit, siis siinkohal on mul vähem lisada, sest et ähm, regulatsiooni kvaliteet sõltub statistika kvaliteedist, kvaliteedist, millega tööd on võimalik teha ja ma arvan, et head tööd on võimalik teha ainult siis, kui äh, alusandmed on kvaliteetsed ja seetõttu ma loodan, et need raportid homme ka toetatakse, aitäh! suur aitäh ja nüüd Lord Hill komisjoni nimel, teil on kolm minutit. suur aitäh! Äh, lugupeetud president, ma olen tänulik selle võimaluse eest arutada siin Euroopa Keskpangaga seotud sanktsioone ja statistilise teabe kogumist. Äh, ma tahaksin õnnitleda proua Swinburne'i ja härra Baltierit tehtud töö eest. see sanktsioonide küsimine, küsimus on väga oluline teema, äh, kuna see on seotud Pangandusliiduga ja meil on sanktsioonide küsimusega vaja tegeleda, sellepärast et see annab Euroopa Keskpangale võimaluse, et Euroopa pangandusalaseid õigusakte ellu rakendada ja seetõttu komisjon toetab täielikult Euroopa Keskpangaga seotud soovi jõupingutusi. kuna sanktsioonid võivad suuresti mõjutada pankade mm, rahalist olukorda ja ka ehm, imidžit, siis eh, reeglid peavad olema selged ja järjepidevad ja tagada tuleb õiguskindlus. komisjonil ei ole mingeid suuri mureküsimusi seotud keskpangaga ja tema võetud lähenemisega ja ka Euroopa Äh, parlamendi lähenemisega, kuid õigustalitus on kaks äh, ebakõle välja toonud äh, parlamendi dokumendi ja Euroopa keskpanga soovide äh, vahel ja ühtse järelevalvemehhanismi vahel. üks punkt on seotud õigusliku aluse küsimusega ja see puudutab sanktsioneerimispädevust äh, ja on seotud sellega, mm, äh, mis puudutab ka otseselt kohaldatavat Euroopa Liidu õigust ja teine punkt puudutab sanktsioonide avalikustamist. Euroopa Parlamendi lähenemine on selline, et ähm, siin on öeldud seda, et eh, eh, seda sanktsioonide avalikustamist võiks eh, ka edasi lükata ja ma mõistan ka seda ja mõistan seda, miks Euroopa Keskpank võib-olla seda ka tahab, kuid SSM-i määrusega on teatud ebakõla siin, seal öeldakse, et Euroopa Keskpank peab avaldama sanktsioonid vaatamata sellele, kas apellatsioon on esitatud või mitte ja seetõttu ma arvan, et me peame sellele küsimusele lähenema kaine mõistusega ja me kindlasti teeme eh, lähiajal tööd parlamendi, Euroopa Keskpanga ja nõukoguga selleks, et Euroopa Keskpanga oleks kõik vahendid selleks, et Euroopa pangandusreeglid oleksid eh, ellu rakendatud. mis puudutab statistilisi andmeid, siis komisjon eh, kolmeteistkümnendal mm, oktoobril esitas oma arvamuse sellega seoses. ja kui me räägime usaldusjärelevalvest krediidiinstituutide puhul, siis usaldusväärsed statistilised andmed on väga olulised ja Äh, see kõik vähendab ka aruandluskoormust, äh, sest see tagab, et andmeid kogutakse ainult ühekordselt. seetõttu me tervitame Euroopa Parlamendi raportit ja me oleme nõus äh, selle parlamendi seisukohaga, mida ECONi raportis on ära toodud, mis puudutab statistilise andmete kval-, salastatust ja me oleme nõus seda toetama, aitäh. seuraavaks edustaja. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Palts kaheks minutiks Rahvapartei nimel. aitäh, härra president, Euroopa Rahvaparteina tervitame tänast arutelu kus on tegemist sellega, et Euroopa äh, Keskpanga ja ESM-i äh, pädevusi määratletakse täpsemalt, äh, kui tegemist on statistilise teabe kogumise ja kaaritsate kehtestamisega. Nad ei saa teha seda, mida nad soovivad, Euroopa Keskpank on oma seisukoha juba teada andnud ning ma pean ütlema, et parlamendisaadikutena me mõlemas küsimuses ka teostame oma kontrolliülesandeid. statistika puhul tuleb tagada see, et äh, salajased andmed jääksid salajaseks ning Euroopa Parlament soovib äh, anda teada ka kahtlustest selles osas, et kui mahukalt võib andmeid koguda, proportsionaalsus on oluline ja oluline on, et aruandlus ei muutuks liiga suureks, eriti mis puudutab väikseid ja keskmise suurusega krediidiinstituute. kui riiklikud asutused nagunii neid andmeid koguvad, siis tuleb tagada see, et andmeid kogutakse üks kord, olulised on selged struktuurid, struktuurid ja see, et andmete kogumine ja analüüsimine toimuks korra, toimiks korralikult. see, mida meie oleme otsustanud, seda tuleb ka arvesse võtta ja Keskpank ei tohi seda õõnestada. see peab puudutama nii and-, teabe mahtu kui äh, tähtaegu ning äh, oluline on koostöö siseriiklike asutustega, Keskpank ja ESM peavad tagama konfidentsiaalsuse äh, ning tahaksin äh, esile tõsta ka rahvusvahelist komponenti. Äh, võrdsete võimaluste küsimus mängib karistuste puhul ka olulist rolli. majanduskomisjon on toetanud seda, et toetaks rahvusvahelisi lahendusi, aitäh. Mavrides SD-rühma puolest. aitäh, härra Mavrides, sotsiaaldemokraatide aitäh. mis puudutab keskpanga valitsust eh, kehtestada sanktsioone ettevõtetele, kes ei täida otsuseid ja eeskirju, eh, loodi selleks, et EKP eh, e ülesanded oleks vastavuses järelevalvemehhanismiga ja laiendati seda pädevust selleks, et luua sidus mehhanism halduskaristuste kätestamiseks, mis on seotud EKP järelevalve ülesannetega. selles aspektis EKONi komisjonis meie ettepanek nõukogule seab eesmärgiks parandada teksti mitmes aspektis. esiteks rõhutada, et EKP tegutseb põhinevalt krediidiinstitutsioonide võrdsel kohtlemisel ilma diskrimineerimata ükskõik millist liikmesriiki. teiseks, täpsustada, et sanktsioonide kehtestamise periood saab alguse hetkest, kui otsustati algatada rikkumismenetlus, eh, mitte sellest kuupäevast, kui toimus rikkumine ja kolmandaks, läbipaistvuse tagamiseks tuleb otsus avalikustada koheselt ja võimalusega lükata avalikustamine edasi kolm aastat äh, pärast otsuse tegemist, juhul kui avalikustamine äh, seaks ohtu finantsturgude stabiilsuse. tahaksin väljendada muret EPP muudatusettepaneku suhtes, millega äh, tuuakse sisse suurem erand lükata edasi otsuse avalikustamine määramatult seni, kuni kõik äh, edasikaebamisvahendid on ammendatud. see ei ole vastavuses läbipaistvuspõhimõttega. Äh, kõnelejad katkestatakse, teie aeg on läbi. aitäh, järgmiseks äh, härra Osak, üks minut ECR-i nimel. suur tänu president, daamid ja härrad. finantskriis on õõnestanud äh, usaldust äh, pangandussektori vastu ja seepärast on tarvis järelevalvemehhanismi ja läbipaistvust, et vältida taoliste olukordade ja kriiside kordamist tulevikus. statistilise teabe kogumine on võtmetähtsusega, aga samas tuleb kaitsta konfidentsiaalset või tundlikku teavet. nõustun põhimõtteliselt mõlema raportiga ja parlamendi muudatusettepanekud on tasakaalustatud, aga ma tunnen muret poliitilise ohu pärast, mis kaasneb äh, selliste oluliste siseriiklike pädevuste üleandmisega Euroopa Liidu tasandile Need sätted moodustavad osa suuremast mosaiigist, mille eesmärk on integreerida erinevate liikmesriikide süsteemid ja selles suhtes ma olen skeptiline. aitäh, järgmiseks Van Juvenhuisen äh, ALDE nimel kaks minutit. Eh, allereerst wil ik graag de beide rapporteurs. aitäh, proua president. esiteks tahaks tänada mõlemat raportööri ja tänada kõiki neid kolleege, kes on andnud panuse nendesse raportitesse. aitäh tehtud töö eest härra president, viimased aastad on näidanud, et äh, ebapiisav järelevalve pankade puhul äh, ei jää tagajärgedeta, see mõjutab finantsstabiilsust ja maja, kogu majandust. meil on nüüd alates novembrikuust pangandusliit ja äh, kõige olulisemad pangad on Euroopa Keskpanga järelevalve all, nii et seetõttu on oluline, et Euroopa Keskpank saaks kiiresti ja tõhusalt to toimida, kui pangad rikuvad reegleid ning ähm, äh, see toob meid tagasi nende probleemide juurde, mis äh, olid enne ja mm, finantskriisi ajal. Ähm, nende raportide puhul on meie jaoks eriti olulised kolm asja. esiteks äh, finantssektori tugevdamine e, head prognoosid ja ähm, probleemidega tegelemine. me peame tagama usalduse rahvusvahelisel tasandil ja Euroopas, samal ajal me peame aga finantssüsteemi usaldusväärsust suurendama. sanktsioonid pankade suhtes, kes reegleid ei järgi, peavad hoolitsema ka selle eest, et mm, pankade kriisilahendusfondi tugevdatakse ning vaja on vältida finantsstabiilsus, finantsilist ebastabiilsust, et kui pangad rikuvad reegleid, siis tuleb uurimine kiiresti läbi viia, oluline on finantsstabiilsuse tagamine, see tähendab ka seda, et sanktsioonid tuleb avaldada äh, kui ähm, uurimine on lõppenud ning viimane asi, mida tahaksin mainida, on see, et äh, vaja on äh, teabevoogu äh, järelevalveasutustele tuge, parandada, see peab olema tõhus ja seetõttu oleme esitanud ka muudatusettepanekuid. aitäh ja nüüd saab kuue fraktsiooni nimel sõna härra Mat-, Mattias siiski vabandust, pooleteiseks minutiks härra Kiigolt Roheliste fraktsiooni nimel. teen väga lühidalt, lugupeetud kolleegid, lugupeetud äh, majanduskomisjoni esimees, lugupeetud Chris Ringborn, me oleme ühel meelel olnud, suuri konflikte ei ole olnud, aitäh hea koostöö eest, mul on tegelikult kaks asja praegu, mida tahaksin rääkida, esiteks statistika ühiseks järelevalveks, mida viib läbi Euroopa Keskpank. siin on minu meelest probleem vähem õigusaktides kui praktikas. ma küsin, et kas on asjakohane, et Euroopa Keskpank loob nagu krediidiregistri ning äh, kõigi pankade kohta andmeid omab ükskõik milliste laenude kohta, minu meelest äh, mul on siin kahtlusi, mis puudutavad proportsionaalsust, härra Palts viitas ka juba probleemidele, mis puudutavad andmete mitmekordset kogumist ja üleliigset agarust, võib-olla komisjon saaks äh, tegeleda sellega, kas äh, see on kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega ja mis puudutab sanktsioone, siin on ainsaks tüli küsimuseks see, et kas need tuleb kohe avaldada, isegi sel juhul, kui äh, need on edasi kaevatud ja kuna meie õiguslik põhimõte äh, õigusriigi perspektiivist äh, on, et tegemist oleks äh, nii-öelda ente süüdimõistmisega, kui ei ole võimalik sanktsiooni ähm, edasi kaevata, kuna sanktsioon on avaldamise tõttu juba äh, ellu rakutanud, seetõttu me toetame äh, Rahvapartei lähenemist, aga ma tahaksin komisjonilt küsida, kas nad näevad võimalust, kuidas lahendada probleeme ESM-i määruse artikli kaheksateist lõikega kuus. ja O'Flynn EFTD puolesta aitäh, härra Oflin, EFTD nimel poolteist minutit. Uh, at the last uh, econ committee meeting I told Mr viimasel ECONi komisjoni kohtumisel ma ütlesin härra Draagile, et ma tunnen talle kaasa ja ma tunnen talle siiamaani kaasa, seda sellepärast, et ta on äh, teinud Euroopa kesk, Äh, probleem on selles, et äh, võib teha nii palju muudatusi, kui tahta ähm, Euroopa Keskpangas, äh, aga probleem jääb siiski alles ainult siis, kui ähm, kaota ära, kaotada ära igasugused riiklikud aspektid, on võimalik ühisvaluuta sujuvust tagada ähm, tuleb rakendada julma poliitilist jõudu selleks, et struktuurseid ja kultuurilisi muutusi ellu viia ja seda meil kõike ei ole ja ma loodan ka, et seda kunagi ei tule, sellepärast et õigeks lahenduseks on euro kaotada ja äh, võtta kasutusele riiklikud valuutad, mille üle otsustavad riigid ja rahvad ise ja seetõttu nii saab intressiotsuseid võtta vastu riiklikul tasandil äh, ja nii oleks võimalik kaitsta ka äh, majandustegevust äh, nõrgemates piirkondades. Äh, siin räägitakse Euroopa Keskpanga pädevuse süvendamisest ja mõnedes tingimustes võib see isegi olla mõistetav, aga siin te räägite hoopis millestki muust. euro tuleb prügimäele saata ja oma kahjud kokku lugeda, aitäh. arvaks edustaja Marusik. suur aitäh, härra Marusik, palun, teil on poolteist minutit panie przewodniczący szanowni państwo! E, skoro siedzimy tutaj president daamid ja härrad varsti on kesköö ja me oleme siin äh, ja see näitab et need teemad ei ole sugugi väheolulised meie jaoks me keskendume euroopa keskpanga küsimustele aga panganduskriis äh, tuleneb hoopis muust allikast, see tuleneb süsteemist, äh, institutsionaalsetest aspektidest. Euroopa Keskpank on institutsioon, kes kontrollib äh, euro pakkumist ja euro väärtuse nõrgenemine on kasuks Euroopa Keskpangale, samas tähendab see kahjusid äh, selle valuuta kasutajatele. varem olid riikidel oma valuutad ja nad said kontrollida äh, valuuta väärtust, nüüd me aga toidame tohutut parasiiti Euroopas, kes on selle eh, eh, kriisi üks põhjustajaid, eh, me peaksime puude taga nägema metsa ja tulema tagasi liikmesriikide valuutade juurde. aitäh äh, ja Ferber, palun. aitäh, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, siin ei ole tegemist küsimusega, et kas me tahame eurot või mitte, vaid sellega, kuidas pangandusliidus Euroopa Keskpangal oleks võimekus oma ülesandeid täita ja selleks on vaja statistilist teavet ja ta peab olema äh, võimeline pankade puhul, mille üle ta järelevalvet teostab, sanktsioone kehtestama, kui järelevalvenõudeid ei ole täidetud. kõik see, mida seni on täitnud riiklikud järelevalveasutused, peab äh, Euroopa Keskpank nüüd tegema nende pankade puhul, kes äh, talle on allutatud ning seetõttu Rahvapartei fraktsioon tervitab neid ettepanekuid. ma tahaksin keskenduda eriti sanktsioonidele, kuna ma sain sellega tegeleda oma fraktsiooni nimel. oluline on see, et me ei tegeleks kahekordse karistamisega, avalikustamise kohustus ainult siis, kui on äh, kohtuprotsess lõppenud. minu meelest on see tavapärane ja see on nii olnud ka riiklike järelevalvestruktuuride puhul ning ning teiseks on oluline see vastus olulisele küsimusele, et kuhu raha läheb ja mind üllatab see, et äh, trahvide kaudu tahetakse nüüd kriisilahendusmehhanismi rahastada ja kolleegid, kes selle muudatusettepaneku tegid, mõelge äkki järele, kas see on mõttekas, ma saan viidata ainult sellele, et sellest abi ei ole Ehm, kui me tahame pankade kriisilahendusfondi kiiresti suure hulga rahaga täita, sellepärast et äh, väga harva võetakse siin suuri tasusid. Ehm, oluline on rahvusvaheline andmevahetus, ma loodan, et nõukogu tuleb äh, selle teema juurde kiiresti tagasi, aitäh, armas Olli Rein! aitäh, järgmiseks härra Fernandes, üks minut. Muchas gracias, presidente suur tänu. Margareet on teel ühtse järelevalvemehhanismi suunas eh, ja peagi saab olema ka meil kriisilahendusfond ja deposiitide garanteerimise mehhanism. see, mis meil hetkel on, ei ole piisav vaid viiskümmend viis miljardit eurot ja seepärast äh, sotsiaaldemokraadid on teinud muudatusettepaneku, millega soovitakse saavutada, et äh, tulud oleksid adekvaatsed sanktsioonide jaoks, mida EKP hakkab kehtestama ja toetame ka härra Weberit rahastamise lisaallikate leidmisel ja seepärast äh, hääletage meie muudatusettepaneku poolt, sest see tugevdab äh, pangaliidu projekti ja aitab kiiremini kriisist välja tulla. aitäh, härra Lukke, üks minut härra president, selle raporti puhul ei saa midagi kritiseerida, kui ollakse Pangandusliidu poolt, kui äh, ollakse selle poolt, et Euroopa Keskpank nüüd teostab järelevalvet äh, kõige olulisemate pankade üle euroalas, aga see on just äh, see põhiküsimus, et küsimus, et kas institutsioon, mis vastutab rahaga varustamise eest, peab vastutama samal ajal ka järelevalve üle mm, kas seal ei ole tegemist huvide konfliktiga, me näeme, et seal on huvide konflikte juba selle alusel, kuidas Euroopa Keskpank praegu rahapoliitikat ajab, et praegu tegeldakse ABS, ABS-ide kokkuostmisega ja tagatakse niimoodi likviidsus. see institutsioon vastutab meie rahapakkumise eest, kogu krediidisüsteemi eest ja äh, VKI-de varustamise eest ähm, vajalike laenudega, tegemist on superasutusega, mille üle ei ole demokraatlikku kontrolli ja sellist asja me Euroopas kannat-, taluda ei tohiks. jah, Annemans. Äh, aitäh ja järgmisena saab sõna härra proua, härra Andemans. aitäh, tegemist on uue etapiga Euroopa ajaloos äh, me oleme uued pädevused andnud Euroopa Keskpangale, kellel on süsteemne pädevus nüüd siin parlamendis on meil pädevus ja meil on järjest rohkem äh, nuga kõril, meile öeldakse, et raha et meie ühiskonnad on ohus. meie oleme kriitikud, meie oleme skeptikud, meie öö, oleme euro vastu, sest et see ühisraha on poliitiliselt olnud halb mõte ja see pimestab Euroopa eliiti ning Euroopa rahvad on teie ühtsusmasina ohvrid. nii et meie oleme pragmaatikud, kui me ütleme, et see raha peab kaduma. Äh, minuti kolmekümne sekund. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Tomtš. suur aitäh, daamid ja härrad. me räägime pankadest väga sageli ja tahaksin tänada siinkohal mõlemat raportööri korralikult tehtud töö eest. me oleme kõik ühel meelel, et et äh, ülemaailmne kriis äh, on tekitanud palju probleeme, mõned liikmesriigid on kriisist välja tulemas, aga äh, päris palju sellest kriisist oli pankade enda tekitatud, finantssüsteemil ei olnud korralikku kontrolli, seda ei juhitud korralikult ja me tahame tagada, et EKP kaitseb meie huve ja kõikide ettevõtete huve, ka pankade huve, kelle iganes huve. kui me tahame tõhusat süsteemi, siis on tarvis äh, piisavat äh, paindlikkust äh, ja suurem mad õigused tähendavad ka suurema läbipaistvuse vajadust. aitäh, härra Stolojan! suur tänu, ma toetan nõukogu ettepanekuid siduda EKP pädevusse uue järelevalve funktsiooniga olulisemate pankade üle Euroopa Liidus. me võime rääkides sellest, et äh, sellised volitused ilma volitusteta sanktsioonide kehtestamiseks, juhul kui rikutakse reegleid, äh, ei ole piisavad ja kui meil ei ole vajalikku teavet äh, järelevalvefunktsiooni teostamiseks, siis ka see kahjustaks kogu protsessi usaldusväärsust ja ka EKP enda usaldusväärsust sooviksin, et Keskpank ja nõukogu arvestaksid Euroopa Parlamendi soovitustega, sest need aitavad parandada läbipaistvust ja selgust ning ka EKP ja liikmesriikide keskpankade omavaheliste suhete selgust aitäh, härra Niedermayer, poolteist minutit. Uh, suur aitäh, lugupeetud esi-, eh, president härra Lord Hill ka. Äh, kõigepealt ma tahaksin äh, õnnitleda eelnevat parlamendi ja nõukogu selle eest, et nad pangandusliidu protsessi lõpule suunasid, see on äh, suur edulugu Euroopa jaoks ja hea meie kõigi jaoks, aga ma tahaksin soovida Euroopa Keskpangale ka kõike head. see protsess on peaaegu lõpule jõudnud, aga mitte päris lõpule veel, äh, natuke on veel vaja tööd teha ja me peame tagama selle, et äh, see seadusandlus, mille me oleme välja töötanud, toimiks nii, nagu see on ette nähtud. me peaksime keskenduma ähm, pangandusliidule ja rahalisele abile. Äh, Egon on teinud ära väga hea töö ja kõigepealt ma tahaksin kommenteerida sanktsioonide küsimust äh, selleks, et äh, leida tasakaal tas-, äh, läbipaistvuse ja tõhususe äh, vahel tuleb teha palju tööd, see on väga keeruline finantssektoris, sellepärast et trahvide avalikustamine ja sellega seonduv võib olla väga kulukas viga. mis puudutab statistikat, siis endise keskpankurina pean ma ütlema, et need statistilised andmed, eh, mida on nõutud, on olnud ka üleliigsed, ma tõesti palun, et eh, Euroopa Keskpank vähendaks nõutavate statistiliste andmete hulka selleks, et vähendada koormust pankadele. suur aitäh! ja nüüd eh, proua Maletitš pooleteiseks minutiks. suur aitäh, lugupeetud president Lord Hill, raportöörid äh, äh, tõhusa järelevalve eeltingimuseks on hea kvaliteediga andmed ning äh, sanktsioneerimise võimalus puudujääkide korral. kõik need raportid tugevdavad neid valdkondi ja seetõttu tugevdavad ka Pangandusliitu, mis on ju ka üheks meie eesmärgiks. seetõttu oleme me nõus raportitega, ma olen äh, nõus äh, sellega, et Euroopa Keskpank äh, selleks, et ta oma rolli saaks täita, peab saama juurdepääsu konfidentsiaalsetele statistiliste andmetele, kuid selle kõige taustal tuleb arvesse võtta riiklikke mm, menetlusi. kui me räägime sanktsioonidest, siis järelevalvega peavad käima käsikäes meetmed, ähm, millega veendakse pangu leidnud puudujäägid kõrvaldama. Äh, kuid äh, rolle tuleb äh, hästi jaotada Euroopa ja riikliku tasandi vahel, Euroopa Keskpanka ja riiklike keskpankade vahel ja ma arvan, et see raport liigub just selles suunas. aitäh! härra Karas, palun, poolteist minutit lugupeetud president, lugupeetud volinik, lugupeetud daamid ja härrad. meie toetame piiranguteta pangandusliitu ja seetõttu oleme, on meil hea meel, et mõlemad raportid näevad Euroopa Keskpanga jaoks ette kahte täiendavat instrumenti, ühelt poolt statistikat ja teisalt, teiselt poolt sanktsioonide mehhanismi selleks, et äh, oleks võimalik tõhusalt pangandusliidus toimida. statistika puhul on äh, probleemiks veel proportsionaalsus, mis ei ole piisaval määral tagantud, aga sanktsioonide mehhanismi puhul ütleme selgelt, et me toetame seda, sellepärast et äh, kui tegemist äh, on äh, sellega, et on mehhanism, aga pole sanktsioone, siis on tegemist hambutu suuga ja me tahame, et sanktsioonide kehtestamise ja aval-, nende avaldamise puhul oleks asi nii, et avaldamine toimuks alles siis, kui ähm, juriidiline protsess on lõppenud, sest muidu oleks tegemist turumehhanismide tugeva mõjutamisega, mis võiks äh, vastavatele pankadele ja finantsturule üldiselt omada väga tugevat mõju ähm, ka siis, kui mm, ülejäänud pangad ei ole mõjutatud sanktsioonidest. Need asjad on väga olulised selleks, et meie majandus ja finantssüsteemi muuta turvalisemaks ja jätkusuutlikumaks. aitäh ja nüüd saab sõna härra Kürtsas pooleteiseks minutiks. aitäh, härra president mina tahtsin oma sõnavõtuga toetada muudatusettepanekut neli, mis puudutab sanktsioone. mul on jäänud mulje, et Euroopa pangad on USA-s allutatud rangematele ähm, reeglitele kui äh, Ameerika pangad Euroopa Liidus ja selle tulemuseks võib olla äh, konkurentsimoonutus globaliseeritud pangandusturul ning see võiks tuua endaga kaasa ka raskusi, kui tegemist on sanktsioonide kehtestamisega. ma arvan aga, et see muudatusettepanek läheb õiges suunas, sest äh, me konstateerime, et praegu on olemas äh, poliitiline tahe viia pangandusliit ellu ning oluline on, et Euroopa Keskpank äh, võtaks äh, meetmeid ja et tal oleks võimalus tõhusalt tegutseda. Lord Hell väga hästi kirjeldas seda, millist tõhusust soovitakse saavutada ning ma arvan, et see näitab, kui eh, kõrge kvaliteediga tegemist on, ma arvan, et see on positiivne signaal ähm, õiges suunas. kaks puhevuoro ja vuoro minuti kumbi. aitäh, meil on nüüd vaba mikrofoni voor ja sõna saavad kaks asja, kaks saadikut, kõigepealt härra Marias, palun. aitäh, ma pean tulema tagasi huvide konfliktide juurde. me teame, et Euroopa Keskpank vastutab äh, rahapoliitika eest ja tal on väga laiaulatuslik pädevus. samal ajal on aga tal suhteliselt äh, suur järelevalvealane pädevus, kuna ta teostab kontrolli saja kolmekümne süsteemselt olulise panga üle Need moodustavad äh, kaheksakümmend üks protsenti kõigist olulistest pankadest, aga samal ajal on Euroopa Keskpank äh, ka võlausaldajaks äh, kakssada seitseteist miljardit eurot on Euroopa Keskpank kulutanud riigi võlakirjade ostmisele ning eh, Euroopa Keskpank on ka te troika tehniline liige, tegemist on võimalike huvide konfliktidega, millesse Euroopa Keskpank on eh, haaratud ja mingit vajalikku poliitilist vastukaalu ei ole. aitäh ja nüüd saab sõna härra Virgas üheks minutiks entendemos ser um complexo extravasamento do papel do aitäh, ka siin ma tahaksin äh, kritiseerida Euroopa Keskpanga rolli, see on juba ka põhikirjas niimoodi kirja pandud. Euroopa, euroalas oli eh, kriis ning Euroopa Keskpank laiendas oma pädevust. meil Euroopa Keskpank on järelturult kokku ostnud väga palju riigivõlakirju ning andnud pikaajalist laenu ning eh, ost-, ostetakse kokku ka eh, halbu laene teistelt pankadelt. struktuurireformid liikmesriikides on eh, läbi surutud, need on kahjustanud sotsiaalkindlustust eh, ja teisi valdkondi. kuidas on võimalik, et samad, sama institutsioon viib läbi rahapoliitikat ja pank, teostab pangandusjärelevalvet? kas ei ole võimalik Mm, ilma demo-, kas neid pädevusi on võimalik Euroopa Keskpangale üle kanda ilma demokraatliku legitiimsuseta, see tähendab seda, et äh, see organisatsioon vabastatakse igasugustest demokraatlikest kohustustest. Teile soovib esitada sinise kaardi küsimuse härra Kiigolt, kas te olete nõus vastama? härra Kiigolt, teil on kolmkümmend sekundit. Uh, teen väga lühidalt, ma pean ütlema, et mul on vaikselt kõrini saamas, jah, meil on arutelu kahe konkreetse äh, seadusandliku teksti osas, mõned äh, riigid räägi-, äh, mõned esindajad räägivad, miks euro ei ole hea, teised kurdavad troika üle, teie räägite üldiselt Euroopa Keskpangast, kas me ei võiks pidada kinni heast parlamentaarsest arutelutavast, pangandusliit, euro ja nii edasi, kas te ei võiks mitte kinni pidada meie arutelu arutelu teemast, see ärritab mind väga ja te peate otsustama, kas te tahate sellest arutelust siin osa saada või mitte. Ähm, ma ei kuulnud siit nüüd konkreetset küsimust, äh, kuid äh, kolleeg, kui te soovite sellele vastata, siis palun, teil on selleks õigus. ei, aitäh äh, mul on tegelikult rohkem veel öelda, kui ma alguses sain. aitäh, härra Kiigol, selle eest, et andsite mulle lisaaega oma mõtte lõpetamiseks. Euroopa Keskpank ei saa ainult tehnilist funktsiooni omada, äh, tal on ka poliitilisi äh, funktsioone ja see tehniline arutelu on ka ekslik, sellepärast et kogu see teema on laiem kui see, millest me siin räägime, me ei saa seda kõike taandada ainult tehnilistele küsimustele. aitäh! järgmiseks äh, saab sõna komisjoni nimel Lord Hill ja teil on maksimaalselt kaks minutit. lugupeetud president, suur aitäh! ja kell võib olla küll palju, kuid arutelu on olnud väga huvitav ja härra Kiigolt äh, tõi meid tagasi äh, selle äh, tänase teema tehnilise loomu juurde ja see näitab, kui oluline on see rakendusfaas, kuhu me oleme jõudnud siin finantsteenuste valdkonnas ja siin tuleb välja see, et üksikasjad on just väga keerulised. nagu ma alguses ütlesin, siis komisjon on statistikasoovituste osas oma arvamuse vastu võtnud ja sanktsioonide soovituste osas äh, võtab ta oma arvamuse vastu lähinädalatel. ma kuulasin ära need kommentaarid ähm, Äh, mille parlamendisaadikud siin täna õhtul tegid, mõned teist on siia ka veel kohale jäänud. Äh, siin räägiti sellest, et oluline on see, et andmed äh, jääksid konfidentsiaalseks, et aruandluskohustus oleks proportsionaalne, et kõiki koheldaks võrdselt, et järelevalve oleks hea tasemega. ja loomulikult ma mõtlen kõige selle peale ja ma oleksin, ma olen tänulik Euroopa Keskpangale, kes on kaks soovitust Äh, välja töötanud, äh, need on heaks aluseks Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile. ma arvan, et väga vajalik on see, et äh, meil oleks tugev ja õiguslikult kindel sanktsioneerimisrežiim olemas ja nagu ma eelnevalt ütlesin, siis on teatud tehnilisi ja juriidilisi küsimusi, mis puudutavad õiguslikku alust eh, ja mis on seotud ühese soovitusega ja mina teen ka tulevikus eh, tihedat koostööd eh, nii parlamendi, Euroopa Keskpanga kui ka nõukoguga selleks, et meie lõpptulemus oleks tasakaalus ja ma usun, et ka parlamendisaadikud soovivad seda ja ma tahaksin lõppkokkuvõttes tänada proua Swinburne'i ja härra Kultierit nende raportite eest, mis on meile kõigile palju mõtteainet andnud ja mis on välja toonud vägagi häid võimalusi edasi liikumaks. suur aitäh teile, Lord Hill ja nüüd saavad lõpetuseks sõna äh, raportöörid. Ähm, kõigepealt härra Gualtieri, teil on kaks minutit. Grazie, penso che non avrò bisogno neanche. suur aitäh ma arvan, et mul tegelikult kogu kahte minutit vaja ei lähegi sest äh, minule on jäänud mulje, et äh, mis puudutab äh, statistilisi andmeid ja sellega seotud raportit, siis meil on siin konsensus ja see vastab ka sellele, mida Euroopa Komisjon arvab ja seetõttu ma arvan, et homme võetakse suure enamusega see dokument ka vastu ja nagu ma ütlesin, siis ma loodan, et nõukogu võtab arvesse meie soovitusi ja ka komisjoni soovitusi on teatud poliitilisi ja juriidilisi probleeme, kui me räägime teisest raportist. ja loomulikult ma võtan arvesse selle, mida komisjon on öelnud. Äh, seda siis eriti just seoses kahtlustega, mis puudutavad äh, õiguslikku alust ja vastavust SSM määrusega äh, ma loodan, et äh, seda võetakse homme ka arvesse, kui me hääletame Swinburne'i raporti osas. Äh, need on väga olulised kriitilised aspektid, aitäh. ja suur aitäh ja nüüd järgmiseks äh, proua Swinburne, teil on ka kaks minutit aitäh, lugupeetud president. Äh, tundub, et siin öisel tunnil on tehnilisi probleeme tekkinud. Äh, mina kutsun kolleege homme üles saatma välja tugev sõnum äh, nõukogule selleks, et suurendada läbipaistvust ja avalikkust sanktsioonide küsimuses ja täna õhtul on üsna selgeks saanud see, et äh, on teatud lahtine küsimus, mis on osutunud väga vastuoluliseks, nimelt see, kas apellatsioon peab olema võimaldatud enne teabe avalikustamist või mitte ja komisjon kindlasti annab nõu nõukogule selles osas, kuidas tasakaalustada see avalikustamise küsimus äh, seoses apellatsiooni küsimusega. lisaks sellele tuleb tasakaal leida SSM äh, määruse ja selle raporti vahel ja ka sellega seoses, mis puudutab ähm, turumoonutusdirektiivi nõudeid, ma olen äh, kindel, et sellele leitakse lahendus ja mm, ma loodan, et kolleegid saadavad homme välja selge sõnumi, mis puudutab äh, teabe avalikustamist. suur aitäh, proua Sundberg teile! ühisarutelu on nüüd lõppenud, hääletamine nende raportite üle toimub homme järgmine istung on homme, kolmapäeval, kahekümne kuuendal novembril. Äh, istung algab kell üheksa ja kestab kuni kella kaheni ja jätkub pealelõunal